parlamentaarse koostöökomisjoni Venemaaga, samuti Petri Sarvemaa. kas kellelgi on midagi selle vastu, paistab, et ei ole. sellisel juhul on tema nimetamine nimetatud komisjonidesse koostöökomisjoni kinnitatud, jätkame oma istungit järgmisel täiskogu käigul ja äh, resolutsioonid saadetakse oma äh, ettenähtud saajatele ja